seadusandliku tavamenetluse raama, raames ja äh, nende dokumentide äh, pealkirjad avalikustatakse äh, selle istungi protokollis. ja ma tahaksin teile ka öelda, et esimeste konverents üheteistkümnendal septembril vastavalt artiklile sada nelikümmend kuus lõikele kolm meie kodukorrast otsustas kaheksanda ja üheksanda oktoobri osaistungjärgu tühistada, selleks et anda piisavalt äh, aega valmistada ette volinike kolleegiumi alane hääletus, äh, mis äh, leiab aset tõenäoliselt kahekümnendast kahekümne kolmanda oktoobrini. niisiis lühidalt öeldult jääb meil ära kaheksandal ja üheksandal oktoobrile planeeritud osaistungjärk Brüsselis. nii palju meie teatistest ja liigume edasi päevakorra juurde vastavalt no, kodukorra artiklile sada nelikümmend